tuginenud, kuid samas täiesti välja teenitud. nüüd saab sõna härra Füüle, kes võtab koha siis äh, kõrge esindaja asemel ning äh, osaleb arutelus, mis puudutab Musta mere strateegiat. niipea, kui ta on istet võtnud, siis saame jätkata mr president uh, honourable members of the uh, european president lugupeetud euroopa parlamendi liikmed mul on hea meel selle võimaluse pärast äh, täna arutada kõrge esindaja äh, asepresident Ashtoni nimel äh, meie regionaalse koostöö jõupingutusi Musta mere piirkonnas ma tervitan tähelepanu, mida parlament osutab Musta mere regionaalsele koostööle. Musta mere piirkond on selge geograafiline piirkond, mis on rikas inim- ja loodusressurssidelt. see on väravaks Euroopa, Aasia ja Lähis-Ida vahel ja seetõttu on oluline määratleda valdkonnad, kus äh, meil on ühised huvid teha edasist praktilist koostööd. alates kahe tuhande seitsmendast aastast, kui Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid, on Euroopa Liit vahetult äh, seotud Musta mere asjadega. on olemas äh, tohutud võimalused ja samas ka väljakutsed selles piirkonnas, mis nõuavad koordineeritud tegevust ja just seepärast loodi Musta mere sünergia kahe tuhande kaheksandal aastal. mõnikord minu käest küsitakse, et kas Musta mere sünergia ei dubleeri meie idapartnerlust, minu vastus on selge ei. idapartnerlus tähendab idapoolsete naabrite lähendamist Euroopa Liidule poliitilise assotsieerimise ja majandusintegratsiooni kaudu. samas Musta mere sünergia tähendab Euroopa Liidu Äh, lahendamist äh, Mustale merele regionaalse koostöö kaudu. lubage mul teha mõningad kommentaarid nende erinevate teemade kohta. muidugi idapartnerluse ja Musta mere sünergia vahel on olemas ka omavahelised seosed ja teatud koostoime. Ähm, idapartnerlusest on saanud äh, tohutu koostöövahend ja ma arvan, et see loob meile võimalusi ka selleks, et Musta mere sünergiast saaks tõeline vahend eh, erinevate poliitikavaldkondade vahelise sünergia loomiseks selles piirkonnas. see, mida me ehitame ühiselt eh, koos oma partneritega ja sünergia tugevdamine piiriüleses koostöös ning ka meie aktiivsem roll äh, koostöö regionaalses raamistikus. lugupeetud parlamendiliikmed, samas kui meie huvid Mustal merel on väga laiaulatuslikud, ulatudes keskkonnast, mere äh, küsimustest, kalandusest, äh, energiast, transpordist, julgeolekust, kuni paljude muude valdkondadeni. oleme me siiski keskendunud oma tegevusse kolme valdkondliku partnerluse loomisele, nimelt keskkond, transport ja energia. märtsis kaks tuhat kümme algatasime keskkonnapartnerluse. lisaks sellele on meil väga põhjalik programm piiriüleseks piirkondlikuks koostööks selles regioonis kahe tuhande seitsmetei-, seitsmenda kolmeteistkümnenda aasta eelarve Musta mere programmis on äh, kasvanud äh, seitsmeteist koma viielt miljonilt kahekümne viie koma seitsme miljoni euroni. kaheksateist äh, projekti ettepanekut hõlmavad kolm peamist prioriteeti Euroopa Liidu kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist Musta mere piirkonna programmis. piiriüleste partnerluste toetamine majandus- ja sotsiaalarenguks, teiseks ressursside ja pädevuste jagamine keskkonnakaitse ja keskkonna säilitamise valdkonnaks ning kolmandaks kultuuri- ja haridusalgatuste toetamine samas nende kolme partnerluse rakendamisega ei ole me jõudnud nii kaugele, kui me lootsime. seepärast on praegu õige hetk uuesti järele mõelda, kuidas koostööd Musta mere piirkonnas paremini edasi arendada ja mul on hea meel selle võimaluse eest teiega seda teemat arutada. Äh, oluline on, et see Musta mere strateegia leiaks head vastuvõttu nii Euroopa Liidus kui ka Musta mere piirkonna riikide hulgas. samas ja just seepärast me mõtleme, kuidas taaselustada Musta mere sünergiat, nii et äh, see oleks loomulik samm tulevase strateegia loomise suunas. siin tuleb arvestada kolme kaalutlusega, esiteks me peame tugevdama Euroopa Liidu lähenemist Musta mere piirkonna koostöös nii, et arvestataks erinevate suhetega äh, Musta mere ümbruse riikide vahel. meil on kandidaatriik Türgi, strateegiline partner Venemaa ja lisaks sellele äh, idapartnerluse riigid Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan. samuti tuleb arvestada keeruliste suhetega, mis nende riikide vahel mõnikord on. või äh, mis nendel riikidel on oma naaberriikidega. teiseks, me peame äh, arvestama ka teiste olemasolevate koostööraamistikega selles piirkonnas, me ei pea hakkama ratast uuesti leiutama. keskkonna valdkonnas äh, on Musta mere komisjon näiteks oluline tegija ja samuti soovime tugevdada koostööd Musta mere majanduskoostöö organisatsiooniga, eriti äh, selle kahekümnenda aastapäeva tippkohtumise raames, mis toimub Istanbulis kahekümne kuuendal juunil. ja selline tugevam Musta mere sünergia äh, koos äh, koostööga Musta mere majanduskoostöö organisatsiooniga kindlasti loob paremaid võimalusi praktilise koostöö arendamiseks ja dialoogi parandamiseks Euroopa Liidu ja Venemaa ja Euroopa Liidu ja Türgi ning muude äh, asjaosalistega selles regioonis. kolmandaks, me peame rõhutama Euroopa Liidu tugevusi ja võimalusi, mida pakub Lissaboni leping, äh, selleks, et äh, viia omavahel kokku sise- ja välispoliitika ja sellega seonduvad erinevad vahendid ja on väga väärtuslik, et toimub ka arvamuste vahetus parlamendis Musta mere piirkonna üle. ja me mõtleme selle üle, kuidas parandada Euroopa Liidu poliitilist lähenemist selle piirkonna suhtes. suur tänu ja kõigepealt saab sõna härra Unga, Ungureanu. suur tänu, lugupeetud president. selle Äh, Musta mere äh, strateegia raportöörina pean ma välja tooma, et Euroopa Liidu lähenemine, mis käivitati kahe tuhande kaheksandal aastal Musta mere, mere sünergia all, siis olid ootused kõrged. Äh, ning sellel oli mitu head tulemust. kõigepealt selle piirkonna poliitika määratlemine Euroopa Liidu ning selle rolli olulisuse määratlemine. neli aastat hiljem on aga olukord kahetsusväärne, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikat seoses Musta mere piirkonnaga, siis on tegemist justkui musta auguga ei ole mingit üldist äh, raporteerimist äh, sünergia kohta kahe tuhande kaheksandast aastast, ei ole mingit poliitika, poliitilist dokumenti, mis puudutaks Musta mere strateegiat. väljakutsed Musta mere piirkonnas ei jää ootama seda, kuni komisjon oma mõtteid kogub Musta mere piirkonnas on palju potentsiaalseid konflikte ja kriise, vaatamata teatud äh, edasiminekute, teatud äh, valdkondades nagu keskkond ja merendus ja kalanduspoliitika ei saa rääkida edasiminekutest strateegilistes valdkondades, mis puudutavad julgeolekut ja energiat. kahel juhul, kahe tuhande kaheksandal aastal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kutsus Euroopa Liit, äh, Euroopa Parlament Äh, poliitika ülendamist äh, sünergia teemale, samas aga komisjon ei ole seda veel teinud, suur tänu. nüüd härra Rušek, palun. suur tänu, president, kolleegid Musta mere piirkond on strateegilise tähtsusega piirkond. nagu juba mainitud, siis on seal Euroopa Liidu liikmesriigid, kandidaatriigid nagu Türgi, meie strateegilised partnerid Venemaa ning loomulikult idapartnerluse riigid. meie huvides on julgeoleku ja stabiilsuse ja õitsengu tagamine kogu selles piirkonnas. jah, seal on teatud külmutatud konflikte, ning need on peatunud juba mõnel juhul enam kui kakskümmend aastat. mida saaks selles piirkonnas ära teha? ma arvan, et komisjon, voliniku poolt viidatud sektor, valdkonnaalased poliitikad, transport, turism, energia, keskkond on hea lähenemine. kui vaadata PISEC-i või äh, Parlamentaarse Assamblee tööd, siis tegemist on hea tööga ja me peaksime seda toetama, on põhimõtteid, näiteks Musta mere äh, tee arendamine, sadamate ühendamine ning usalduse äh, süvendamine ja turismi suurendamine, energiajulgeoleku süvendamine, keskkonna olukorra parendamine samm-sammu haaval saame me panustada teatud äh, külmutatud konfliktide lahendamisse selles piirkonnas. ehk siis voliniku poolt tehtud ettepanekud on õiged, me peaksime seda toetama, kolleegid, me peaksime olema rohkem aktiivsed äh, oma koostöös äh, ka siin parlamendis, suur tänu. härra Mültser, palun aitäh, härra president! viimasel ajal on nii mõndagi eh, toimunud selleks, et partnerlust tõhusamaks muuta me püüame üha enamat saavutada ja see on väga oluline, kui me teeme koostööd oma e, idas asuvate partneritega selleks, et tagada nendes riikides toimuvad muudatused. Need e, muudatused puudutavad eeskätt Musta mere äärseid riike ja Ukrainat. Musta mere piirkond saab olema lähitulevikus piirkond, mis omandab üha enam suurema tähtsuse Euroopa Liit peaks tegelikult järelemõtlikult jätkusuutliku eh, kava välja töötama selleks, et arvestada selle piirkonna eripära. see on erakordselt oluline, kui me räägime eh, uute nafta eh, ja gaasijuhtmete ehitamist ja nende rajamist just läbi Musta mere piirkonna me peame minu meelest püüdlema selle poole, et tervitada Euroopa Liidu suunas toimuvaid arenguid Ukrainas, aga ka öö, äh, arvestama seda, mis toimub Venemaa Föderatsioonis, siis me suudame saavutada Musta mere sünergia. aitäh, härra Kallas, palun. härra volinik, mu daamid ja härrad. ma tervitan Musta mere strateegia püüdlusi öö, äh, piirkonna ka koostöö arendamiseks. ma leian ka, et me ei peaks aga samas e, üksteisele e, õlale koputama ja kloppima, ütlema, et oi kui tublid me oleme olnud. me peame arvestama, et piirkond asub Euroopa Liidule väga lähedal. sellel piirkonnal on pakkuda meile energiaressursse ja töökäsi me peame arvestama, et Mustast merest voolab läbi eh, Euroopa Liidu Donau jõgi, see on jõgi, mis ühendab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. nii seetõttu on erakordselt oluline, et selles alampiirkonnas eh, toimuksid arengud, mis oleksid ühesuunalised ja mitte nii, et iga selle mere ääres asuv liikmesriik püüaks tõmmata tekki nõnda öelda enda peale. me peame tegutsema selle nimel, et tagada meie eh, energiakandjate tarnekindlus ja nende mitmekesistamine erinevate gaasijuhtmeprojektide ja naftajuhtmete elluviimine, muuhulgas Nabucco projekti väljaehitamine meie jaoks on oluline, et Musta mere kaudu säiliks Äh, nii meie kontaktid ja meie transiitkoridorid Kesk-Aasias asuvate riikidega. samas me peame arvestama, missuguseid ohte või milliseid ohtlikke aineid on võimalik sellest piirkonnast Euroopasse transportida. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Kalfin. suur tänu lugupeetud volinik, ma olen nõus kõigega, mis te ütlesite, mis puudutab Musta mere piirkonda. Need võimalused, mis Euroopa Liidul seal on, ma näen, mul on hea meel, et volinik näeb täiendavaks tööks väljavaateid kahjuks aga on ka probleeme. idapartnerluse arengu puhul Äh, on näha seda, et Musta mere piirkonna areng on jäänud äh, tahaplaanile ning Euroopa Liit ei ole välja toonud Euroopa Liidu osalust äh, seal piirkonnas, vaid siin ei ole viidatud kontaktidele kõikidele võimalikele kontaktidele, oluline on see, et meil oleks paigas kõik konkreetsed äh, eesmärgid ja rahastamine ka kõikide nende eesmärkide tarbeks. suur tänu, nüüd proua Tikau. suur tänu, lugupeetud president, äh, lugupeetud volinik. Musta mere piirkonnal on strateegiline tähtsus, eriti mis puudutab energiajulgeolekut ning energiatarneallikate mitmekesistamist Euroopa Liidule tänu lähedusele Kaspia merele ja Kesk-Aasiaga. peale Rumeenia ja Bulgaaria liitumist on Euroopa Liidul oluline roll piirkonnas. mis puudutab Musta mere äh, piirkonna strateegiat, siis olen viidanud äh, täiendavale väärtusele selleks, et suurendada tarnekindlust Euroopa Liidule. Need algatused nagu Nabucco ta-, torujuhe või Kreeka, Aserbaidžaani, äh, Gruusia vahelised ühendused, kõik need teised ühendused samuti näitavad Euroopa Liidu panustamist Musta mere piirkonda ning vajadust süvendatud koostööks Äh, Musta mere piirkonna riikide vahel. ma palun, et komisjon näitaks äh, üles suuremat tähtsust, määraks suurema tähtsuse sellele piirkonnale. nüüd äh, vaba mikrofoni all proua Pasescu kõigepealt. suur tänu, president Musta mere piirkonna strateegiline tähtsus on midagi, mida ei saa vaidlustada, see on poliitiliselt, majanduslikult, äh, kaubanduslikult, kultuuriliselt, äh, julgeoleku, transpordi, naabruskonna ja välissuhete valdkonnas oluline. seepärast usun ma, et Musta mere äh, strateegia ei ole mitte valik, vaid vajadus see peab pöörama tähelepanu stabiilsuse tagamisele selles piirkonnas, lahendades külmutatud äh, konfliktid. piirkonna majanduspotentsiaali peaks samuti kasutama äh, energeetika valdkonnas. Rumeenia toetab ähm, Euroopa Liidu aktiivset ja süvendatud äh, poliitikat Musta mere piirkonnas äh, arvestades ka Doonoa jõe piirkonna teemadega. me rõhutame väga öö, olulisele vajadusele süvendatud koostööks ja seega soovime, et volinik tõesti tooks välja, koostaks vajaliku strateegia, suur tänu. aitäh, härra president. aitäh, härra president, härra volinik majanduse valdkonnas on Euroopa jaoks oluliseks väravaks sadamad, Euroopasse imporditud varad on tähtsad, samuti on niisugused väravad oluliseks selleks, et Euroopa Liidust kaupu välja viia. see on väga oluline, et niisugused kaubaveod ei toimuks mitte ainult pikki maismaad, vaid ka mööda veeteid mööda Donaud, meie ühist Euroopa jõge, aga ka mööda mereteid seetõttu peaks Euroopa Liit koordineerima omavahel, enda vastu võetud dokumente, leian, et tuleks omavahel kooskõlastada Donau strateegia ja Musta mere strateegia, sest siis on võimalik tõesti saavutada Musta mere sünergiat, mille läbi toimub meie käsutuses olevate ressursside kasutamine oluliselt paremini, aitäh! domnule președinte domnule comisar regiunea mării negre are o importană strategică recunoscută härra Luman, aitäh, Musta mere strateegial on tõeliselt oluline tähtsus Euroopa Liidu arengu jaoks, eriti kui arvestada seda, et selles piirkonnas on äh, väga palju maavarasid ja et äh, see, selles piirkonnas elab äh, viiskümmend miljonit elanikku me, meie jaoks on oluline eh, tugevdada regionaalset koostööd ja selle koostöö tugevdamise nimel me peame süvendama oma naabruspoliitikat. kuid eh, naabruspoliitika on naabruspoliitika raames ei ole see idanaaberluskoostöö ja koostöö Musta mere piirkonnas olnud sugugi juhtival kohal, kuid ma leian, et olukorras, kus Mustmeri on tegelikult äh, tänaseks osaliselt Euroopa Liidu sisemeri, tuleks ühendada Musta mere strateegia ja Donau strateegia Euroopa Liidu huvide nimel. Uh, aitäh. rahulinik, mul oleks teile küsimus. kui me räägime Musta mere transiidikoridori väljaehitamisest, siis meil ei ole tegelikult selleks eelarves kavandatud ju rahalisi vahendeid. meil ei ole niisugust eelarverida, ehkki on sõlmitud äh, kokkulepe selle transiidikoridori avamise kohta, seetõttu tundub mulle, et eelarvesse tuleks siiski niisugune rida sisse kirjutada, iseäranis kui me räägime Musta mere koridori väljaehitamisest, niisugused koridorid on ju väga olulised ja neid ju juba finantseeritakse nii Läänemere kui Vahemere basseinis. see tähendab seda, et et see suurendaks ka tea-, olulisel määral Musta mere kalavarude kasutamist ja selles suhtes peaks komisjon olema senisest aktiivsem Musta mere äärsete riikidega vastavasisuliste läbirääkimiste pidamisel, suur aitäh! nüüd on arutelu lõppenud, nüüd ma annaksin sõna öö, äh, volinik Füülele lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh küll sellise lühikese, aga siiski väga sisuka arutelu eest, mis puudutab Musta mere sünergiat ja strateegiat mina usun kindlalt, et üheskoos Musta mere sünergia koostöös meie piiriülese koostööga või, ning Euroopa Liidu äh, integreeritud merenduspoliitika ja Euroopa Liidu Doonajõe strateegia annavad meile sidusa lähenemise Musta mere piirkonnale. ning äh, me jätkan samal teemal nagu eelnev kõneleja. minu kolleeg äh, Maria Damanaki on algatanud protsessi selleks, et äh, tagada, et kaasatud on kõik Musta mere piirkonna äh, rannikuriigid selleks, et äh, oleks koostatud ühtne poliitika ning tehtaks süvendatud koostööd, mis puudutab ka kestlikke kalavarusid ja nende haldamist. merendusteemalisel konverentsil mis toimub Bukarestis novembris, tegeletakse selle teemaga süvitsi. selline ühendatud lähenemine võimaldab äh, suurendada koostöövõimalusi seal, kus on olemas ühishuvid Euroopa Liidu ja Musta mere piirkonna partnerite vahel, selleks, et silmitsi seista äh, piirkonna väljakutsetega, mis puudutavad transpordi, keskkonna, merendus- ja kalanduspoliitikat ning äh, haridust me loodame, et see lähenemine su-, suurendab usaldust eh, Musta mere piirkonna riikide hulgas. Euroopa Liit peab oma huvid üle vaatama selles piirkonnas, eh, arvestades strateegilisi, poliitilisi ja majanduslikke mõõtmeid ning täiendavalt arutama seda, kuidas eesmärke on võimalik paremini saavutada ja me loodame siinkohal Euroopa Parlamendi toele ja jääme ootama teie täiendavaid soovitusi. oodates äh, seda toetust, kinnitan ma parlamendile, et meie pühendumus on tagatud, mis puudutab Musta mere piirkonna strateegiat. see aga võtab aega, samal ajal aga teeme me kõik palju tööd Äh, nende elementide kallal, millele ma viitasin ning äh, osad teist on tõstatanud konkreetseid teemasid, näiteks energiajulgeolek, piirkondlik koostöö de, demokratiseerimine, mida alati ei ole, väidetavalt ei ole, kuna Musta mere strateegiat ei ole, see ei vasta tõele viitaksin siinkohal idapartnerluse tegemist on poliitikaga, kus me tugineme Euroopa Liidu kohalolule selles piirkonnas. üks huvitav teema meie arutelus, mitte vaid siin, aga ka nõukogus, on olnud järgmine. ja on suur hulk inimesi, kes soovivad strateegiat raamistikku, institutsionaalset raamistikku. mina kutsun üles neid inimesi tegema konkreetseid ettepanekuid lisaks sellele, mida me juba ära oleme teinud. kuidas nad näevad äh, seda strateegiat? millised peaksid olema need sambad, need struktuurid, millele me tugineme? ausalt öeldes Äh, sisulised ettepanekud on teretulnud. ning minu arvates see aeg, mida me võtame selleks, et selle teemaga tõsiselt tegeleda, ei ole kaotsi läinud aeg. me töötame idapartnerluse kallal, me tugevdame sidemeid ähm, oma partneritega piirkonnas me toetame piiriülest äh, koostööd ja suurendame seda. ning me tagame selle, et peale Lissaboni lepingut on Euroopa Liidul äh, tõhusam roll piirkondlikus koostöös. suur tänu teie panuse eest, aitäh! aitäh, härra volinik Füüle! seega on selle küsimuse arutelu lõppenud. järgmise päevakorrapunktina arutame ühiselt Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimiste kulgu öö,